pretsidendil saadud teate põhjal ametikoha vabaks. ja mul on nüüd järgmised äh, kandidaadid esitatud asepresidentide kohale. Fabio Vassimo Castaldo, Corina Cretu, äh, Richard Tšanetski, Ildiko Gal-Pelts, Silvigio Aleksander Klaav. Graaf Lambsdorff, Ulrike Lunacek, Marriott McGuinness, Dimitrios Papadimulis, Olli Rehn, David äh, Maria Sassoli, Antoni, Antonio Tajani, Ramon Luis Valcasel Siso Adina, Joana Valean ja Raina Viland. kandidaadid on mulle öelnud, et nad on oma kandidaadiks ülesseadmisega nõus. ja nüüd asume hääletama. kõigepealt peame Äh, määrama kaks uut häältelugejat, äh, sellepärast et äh, vanadest häältelugejatest kaks tükki hetkel siin ei viibi. nüüd tegeleme siis õnneloosiga. Olle Ludvikson. Olle Peeter Lundgren. Peeter Lundgren, kas äh, ta on saalis? härra Lundgren? ja suur aitäh. härra Ludvigson ja härra Lundgren on äh, meie uued häältelugejad, nüüd härra Ludvigson äh, E kuni G juures ning härra Lundgren Haast Kaani valimiskasti juures. lugupeetud daamid ja härrad, kuna kandidaat on rohkem kui vaba ametikoht ja peame vastavalt kodukorrale viima läbi salajase hääletuse, äh, kehtib artikkel seitseteist lõige üks meie kodukorrast. ma äh, loen teile selle artikli ühe korra ette selleks, et me, et oleks kõigil selge, mida me siin äh, teeme ja seetõttu ja siis jätkame. asepresident valitakse äh, Äh, salajasel hääletamisel ja äh, kui esimeses voorus saadakse absoluutne hääle enamus, äh, siis kuulutatakse nad valituks selles järjekorras, mil nad, milles nad valiti. kui pärast seda kõiki asepresidente ära ei valita, siis leiab aset samadel tingimustel teine valimisvoor selleks, et vabad ametikohad täita Eh, kui kolmas valimisvoor on vajalik, siis eh, piisab relatiivsest häälteenamusest ja häälte võrdsuse kohal eh, on olukord selline, et see kandidaat, kes on vanem, osutub valituks. jagatakse laiali ümbrikud ja hääletussedelid, palun kasutada ainult neid hääletussedeleid, palun tehke riste nende kandidaatide kõrvale, keda te valida soovite. lugupeetud daamid ja härrad, ma ütlen teie jaoks midagi väga olulist, kuna me peame valima neliteist asepresidenti, siis teil on maksimaalselt neliteist häält. Need hääletussedelid, kus on ära märgitud rohkem kui neliteist kandidaati, on kehtetud, kui te soovite, te võite ainult ühe risti teha Äh, kuid kõige rohkem võib äh, sageli peal olla neliteist äh, Eesti ja mm, üle selle on hääletussedelid kehtetud. ma ei ole veel valimist avatuks kuulutanud, aga minul on ükskõik, kui te tahate alustada, siis palun väga, niisiis alustame hääletamisega. Was soll ich machen? Ja, Frau Gill, bitte. proua Kill on palunud proua Kill. suur tänu, härra president, ma tahtsin teie tähelepanu saada juba varem, nimelt artikkel seitseteist kohaselt ei ole välistatud see, et asepresidendite kandidaadid ka ennast esitlevad nii nagu presidendikandidaadid ma ütlen, ma ei ütleks, et nad peaks ennast sama kaua esitlema kui presidendikandidaadid, aga ühest minutist oleks piisanud selleks, et me saaksime aimu selle kohta, kelle osas me hääletame, sellest oleks küll olnud minu meelest abi läbipaistvuse huvides, sellepärast et väga palju on uusi saadikuid siin kojas nagu te näete, siis tegemist on praegusel hetkel ainult teoreetilise küsimusega, äh, me ei saa seda süvitsi arutada, kolleegid ei ole isegi oma äh, kiirustamisega ära oodanud hetke, äh, et ma valimised avatuks kuulutaksin ja teil on õigus, aga ma ei saa praegu mitte midagi enam muuta. haben alle Abgeordneten ihre Kas kõik parlamendisaadikud on nüüd hääletanud? Mais qu'est-ce qu'il fait Meine Damen und Herren, ich frage lugupeetud daamid ja härrad, küsin veel kord, kas kõik parlamendisaadikud on jõudnud nüüd juba hääletada? kas kõik on hääletanud? okei okay.. lugupeetud daamid ja härrad, küsin viimast korda, kas kõik parlamendisaadikud on nüüdseks hääletanud? Die... siis ma tahaksin äh, küsida, kas äh, ka häälte lugejad on hääletanud? häälte lugejad, kas te olete hääletanud? häälte lugejad, kas te hääletasite? Das ist der Fall. Nemad on ka hääletanud ja sellega on hääletamine lõppenud. ma palun, et äh, häältelugejad liiguksid saali R11 ja seal antud hääled üle loeksid. istung on hetkeks peatatud ning see jätkub pärast äh, istungi taasalgust tähistavat helinat ja istungi algusaeg tuleb ka ekraanidele.